alustame hääletusega. kõigepealt äh, härra Grobartšiki raport Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük. meil on üks hääletus, hääletus on nimeline ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud sellega on raport vastu võetud. nüüd äh, kolleeg Leitfriedi raport delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga. ka siin jällegi ainult üks hääletus, mis on nimeline, alustame kohe, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. jällegi vastu võetud järgmiseks äh, härra Kellegeri raport kalavarude kaitse noorte mereorganisatsioonide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu. päevakorraline küsimus, härra Kelleger, palun. härra president, äh, mul oleks hea meel, kui teil oleks, äh, kui te oleksite nõus praeguses hilises seisus võtma vastu minu nimelise hääletuse palve nelikümmend kaks muudatusettepaneku jaoks ja põhjused saavad ilmselt selgeks, enne kui me lõpphääletusele jõuame. jah, teeme nii. kõigepealt plokk üks, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, mis asendab kõiki teisi, kui ta vastu võetakse, nii et nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanekud üks kuni kolmkümmend kaks langevad sellega ära ja nüüd tuleme teksti juurde muudetud kujul, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud, vastu võetud nüüd järgmiseks ähm, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kolleeg Källeker, palun veel üks kord. palun, kallis kolleeg, te ei soovi enam sõna saada, siis muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? äkki ma oleks kolleeg Kelleger, palun. kalanduskomisjon leiab, et meie parlamendina peame võitlema selle vastuvõetamatu käitumise eest, mida kalandusnõukogul nähti. see täiesti ignoreeriti Euroopa Parlamendi kui kaasotsustaja arvamust viimase kolme kuu jooksul nendes küsimustes, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku. mitmeaastased finantsraamistik on kalanduspoliitika sambaks, see raamistik on väga tähtis selleks, et kaitsta kalavarusid ja tagada nende kogukondade elutingimusi, mis sõltuvad kalandusest. meie oleme ainus Euroopa Liidu otse valitud koda ja meil on ühine vastutus kaasotsustajana ning ministrite nõukogu peab üles ärkama ja kinni pidama Lissaboni lepingust ja Euroopa kodanikke austama, nii et kalanduskomisjoni nimel ma teen taotluse, et meil vastavalt artiklile kolmsada seitsekümmend seitse kodukorras me lükkaksime lõpphääletuse edasi ja sellega oleks meil võimalik äh, ka teiste raportite eest võitlemisel edasi minna, et näidata nõukogule, et nad peavad meiega läbirääkimisi pidama. see, selline käitumine, mis on kestnud kolm aastat, tuleb lõpetada. Ist eine Verschiebung nach Artikel vastavalt artiklile viiskümmend seitse palutakse see raporti lõpphääletus edasi lükata, kas olete nõus selle taotlusega, kes on poolt, vastu, erapooletu? see taotlus on vastu võetud ja sellega läheme Petrov Nevesi raporti juurde, mis puudutab hai uimede eemaldamist laevade pardal. kolleeg Anželili, palun. president, lihtsalt kümneks sekundiks palun sõna selle äh, raporti toetuseks äh, on siin haisid jagatud, siin on kirjas Made in China. see parlament, mis on väga palju võidelnud äh, mänguasjade ohutuse eest, sellele sülitatakse praegu näkku ja sellepärast on väga tähtis, et selliseid tooteid ei jagataks kolleeg Angelilli, ka see küsimus oli väga tähtis, aga see ei puudutanud absoluutselt mitte kodukorda, nii et ma kavatsen kõikidelt sõna ära võtta, kes ei räägi kodukorrast. jah, tahtsin lihtsalt öelda, härra president, et muudatusettepanek neliteist selles raportis siin hääletusnimekirja olen pannud miinuse, aga see on viga, nii et siin peaks olema pluss ja ma tõesti palun, et, et sa teaksid, et seal on viga sees. nii, nüüd tuleme Petraun Eversi raporti juurde, haiuimede eemaldamine laevade pardal. resolutsiooni ettepanek, kõigepealt üksteist muudatusettepanekut vastavalt komisjonilt, kes on poolt, vastu. Die Bitte nimeline hääletus, taotlus nimelise hääletuse kohta võeti tagasi, nii et veel kord, kes on üheteist muudatusettepaneku poolt? vastu? kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksa langeb sellega ära, muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sellega langevad muudatusettepanekud kaheksa, viisteist, kuusteist ja seitseteist ära ja nüüd hääletame ettepaneku üle muudetud kujul, kes on poolt, vastu elektrooniliselt tuleb seda kontrollida, hääletus on alanud kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. selge häälteenamusega vastu võetud, ma lihtsalt tahtsin öelda, et enne oli ei poole rohkem käsi püsti kui jaa poolel ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek, äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd järgmiseks. nüüd järgmiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon. meil on resolutsiooni ettepanek õiguskomisjonilt, kõigepealt lõige üks äh, punkt C nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks põhjenduspunkt G, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt H, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt I, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt J, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd järgmiseks äh, kolm resolutsiooni ettepanekut äh, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisva Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni maailmakonverentsi kohta. kõigepealt äh, resolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonilt. hääletame muudatusettepaneku üks üle, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Läheme edasi hääletus resolutsiooni ettepaneku üle keskkonnakomisjonilt, kuuelt fraktsioonilt on see resolutsioon, lõige seitse kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksa, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaksteist, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. lõige kakskümmend üks, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa, kahes osas, nimelise hääletus, esimene osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus jällegi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jällegi vastu võetud lõige kakskümmend üheksa, originaalversioon kahes osas ja esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud lõige kolmkümmend seitse, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime aga igaks juhuks nii, et elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, lõige kolmkümmend seitse, teine osa. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud pärast äh, lõiget kolmkümmend seitse muudatusettepanek kolm, kas kolmes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige nelikümmend kolm originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige jah, kontrollime, hääletus on alanud, lõige nelikümmend kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige nelikümmend neli, originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige viiskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige nel-, kuuskümmend kolm, originaalversioon kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast lõhet seitsekümmend kolm, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige seitsekümmend seitse, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud lõige seitsekümmend seitse originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget seitsekümmend üheksa muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksakümmend kaks originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kaheksakümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmiseks proua Kopa raport, laienemine, poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja Euroopa Liidu strateegilised huvid. lõige kakskümmend neli originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, nimeline hääletus, vabandust, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige kakskümmend kuus ka originaalversioon jällegi kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend seitse originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud äh, lõige kolmkümmend kaheksa originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanekud, neid on seitse olukorra kohta Gazas. kõigepealt viie fraktsiooni ühisresolutsiooni ettepanek. proua de Kaiser, kui mulle on antud nüüd õigesti informatsiooni, soovib teha suulise muudatuse ettepaneku. proua de Kaiser, palun. suur tänu, härra president kuna eile sõlmiti relvarahu Gaza sektoris, tuli meil teiste fraktsioonidega kooskõlas natukene sõnastust muuta, meil on äh, neli muudatusettepanekut, mis välja tuuakse hiljem esimese ülema, aga tege-, esimese tooksin kohe välja, sest me hakkame ju hääletama selle üle, see muud-, puudutab kohe lõiget üks ja selle algust. seal me ütleme, et me tervitame relvarahu ja kutsume sellest kinni pidama. ja tervitame seda Kairos sõlmitud relvarahu siis. siis äh, edasi on Egiptus sisse toodud ja räägime rohkem Egiptuse vahendustegevusest, ma ei tea, kas ma peaksin selle veel kord ette lugema kas on selle suulise muudatusettepaneku kohta vastuväiteid? ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu. siis on see vastu võetud pärast eh, lõiget kaks muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viis, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige seitse, originaalversioon. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt pärast lõiget neli ja proua de Kaiser, teil on jällegi sõna Äh, selleks, et asja lihtsustada, siis ma loeksin need muudatusettepanekud ette. arvestades äh, äh, relvarahulepingut kahekümne esimesest novembrist kaks tuhat kaksteist, teine muudatusettepanek, mis on suuline ka, sealhulgas hiljutine vägivalla eskaleerumine on põhjustanud inimsurmasid ning kolmas suuline muudatusettepanek. Äh, kõneleja vabandab, et ta inglise keel on väga kehva. Äh, Egiptuse välisminister ning Hillary Clinton, Ameerika Ühendriikide äh, riigisekretär, kuulutasid välja relvarahu kahekümne esimesel novembril Kairos kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sealhulgas see relvarahu peaks lõpetama äh, Gaza sektoris äh, äh, kogu sõjategevuse, sealhulgas maalt ja merelt ning surud ka Palestiina osapool lõpetab ründetegevuse Gaza sektoris Iisraeli vastu, sealhulgas äh, raketirünnakud ning äh, piirialadelt äh, rünnakud, sulud kinni. see on lisandus uudiskonverentsilt Te kuulasite kõik nii tähelepanelikult, et ma eeldan, et te saite aru, et proua de Kaiser kandis praegu ette kolm suulist muudatusettepanekut. esimene puudutas lõiget neli, üks põhjenduspunkti A-d ja te, viimane läheb pärast põhjenduspunkti A sisse. nii et kui te olete nüüd nendega ko-, no, meinuga nõus, siis hääletame kõigi kolme üle korraga. kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd Donjon raport ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamise kohta lõige üks, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kakskümmend üks, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud lõige viiskümmend üks originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kuuskümmend kaks, nimeline hääletus originaalversiooni üle hääletame ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige sada üks, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõike sada kaks originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud ja järgmiseks äh, härra Pašku raport Euroopa Liidu vastastikuse kaitse ja solidaarsusklausli kohta, nende poliitilise ja operatiivse mõõtme kohta. ning kõigepealt lõige neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud Lõ. originaalversioon, lõige neliteist, neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neljas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viisteist ka originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksateist originaalversioon, teine osa, kaasas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt F, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd järgmiseks Tunne Kelami raport küberjulgeoleku ja kaitse kohta. meil on ainult üks hääletus resolutsiooni üle tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd järgmiseks äh, härra Tarandi raport ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rolli kohta kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral. muudatusettepanek kakskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, lõige vabandust, tuleb kontrollida lõige kakskümmend teist osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja kui soovite, kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sama häälteenamusega. lõige kolmkümmend viis kaasosas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu eelmise häälteenamusega jällegi tagasi lükatud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmiseks proua Jaagonsaari raport Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerluse koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta hääletame muudatusettepaneku kaksteist üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kaks pärast punkti N suuline muudatusettepanek, aga kellelt, küsib härra president proua Jaakon Saarilt endalt, palun, proua raportöör. härra president, viimased väga halvad uudised Kasahstanist on põhjuseks, miks mul on suuline muudatusettepanek. viimane uudis on see, et inimõiguste alane olukord Kasahstanis on halvenenud ja suuline muudatusettepanek, mida paljud fraktsioonid toetavad, on järgmine. väljendab suurt muret äh, seaduse üle, mis kahekümnendal novembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võeti äh, nimelt peaprokurör nõuab opositsiooniparteilt äh, kalgalt ja ka teiste opositsioonide parteide äärmuslikeks kuulutamist ja keelustamist ja seda me ütleme, et terrorismivastast võitlust ja äärmusevastast võitlust ei tohiks kasutada opositsioonivastaseks võitluseks ja arvamusevabaduse piiramiseks. suur tänu, ütleb härra president, kas keegi on selle taotluse vastu, ei, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muud-, lõige kaks punkt kaheksa originaalversioonis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. lõige kaks, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm on tagasi võetud, muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt, soovite kontrollida, hästi, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt üks, I, vabandust, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, põhjenduspunkt J, originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, soovite kontrollida, kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti üheksa, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks härra Ferreira raport väikesemahulise ja rannalähedase kalapüügi kohta ning ühise kalanduspoliitika reformi kohta lõige kolm originaalversioonis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks, esimene viide, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõike kolmkümmend üks, kolmas viide kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime teist osa, lõige kolmkümmend üks, kolmas viide, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks, neljas viide, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaheksa, äh, kahes os-, kolmes osas originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kolmas osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. lõige nelikümmend kahes osas originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt E originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, era-, kontrollime, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. hääletus on va, vabandust, vastu võetud võimenduspunkt J kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa pool, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, hääletus on meil nimeline, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks proua Löövini raport ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta muudatusettepanekud üks kuni kaheksateist, üks kuni kaheksa on tagasi võetud, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu tagasi lükatud. lõige üks, originaalversioon, kaasosas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, lõige üks, teine osa, kontroll, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud vastu võetud. lõige kaks originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksa kahes osas, esi-, originaalversioon, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige üheksateist või, aga kontrollime lõige üheksa, teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige üheksateist originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm originaalversioon, kes on poolt, vastu er,. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud. lõige kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kolmkümmend kaks originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõike viiskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige viiskümmend viis, kes on poolt ja kontrollime lõige viiskümmend kolm, teine osa. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd lõige seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige üheksakümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, resolutsiooni ettepanek äh, põhiseadusküsimuste komisjonilt, äh, mis puudutab Euroopa Parlamendi valimisi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, ära, kontrollime kohe, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. originaalversioon lõige üks, nimeline hääletus. vabandust, see langes ära. siis pärast muudat-, äh, lõiget üks muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud jah, soovite kontrollida, lase, laske käia, muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu vastu võetud, muudatusettepanek neli. jah, kontrollime muudatusettepanek kaks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu veel vähem, seega vastu võetud, muudatusettepanek, vabandust, sorry, lõige kolm originaalversioon, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, õnnitlen kõiki raportööre, suur tänu teie koostöö eest! asume hääletuste selgituste juurde. kõigepealt äh, proua Peedikäinen Grobartšiku raporti kohta. Frau Kollegin Pietikäinen